tere hommikust, kallid kolleegid. Edward Macmillan Scott äh, soovis alustada meie koosolekut, kuid seoses äh, liiklusummikutega Brüsselis istub ta ummikus praegu Paul McCartney'ga ja ta on teel siia, et meile külla tulla. nii et viie kuni kümne minuti pärast jõuab Edward Macmillan Scott äh, kohale, kuid meie peaksime siiski alustama. ta palus, et me alustaks ilma temata. ja ta, e, tema ettepanekule kutsuda külla Paul McCartney ja härra Chauri, kes, e, kes e, meiega juba täna siin koos istub. täna on meil teemaks kliimamuutused ja toiduturvalisus. tegu on väga huvitava küsimusega. nagu te teate, järgmisel nädalal on maailma pilgud pööratud Kopenhaagenisse, kogu maailm vaatab Kopenhaageni poole. meie tänane kohtumine on väga oluline ja väga õigesti ajastatud mida peab tegema Kopenhaageni kolleegid? me peame läbirääkimisi pidama globaalse siduva leppe eest. me ei tohiks vähendada oma ootuseid. ja teame, et aeg mängib meie vastu. me peame olema väga tugevad Euroopa on vastu võtnud REACH-i, me oleme teinud selles osas väga suuri edusamme, oleme vastu võtnud kliimapaketi, mis puudutab meetmeid kasvuhoonegaaside eh, ladustamise kohta, me oleme teinud eh, ka, eh, oleme võtnud vastu otsused Euroopa Parlamendi komisjoni ja nõukogu tasandil ja oleme teinud, andnud olulise panuse ja oleme teinud, oleme eeskujuks ülejäänud maailmale, näitame, et Euroopa Parlament võtab, Euroopa Liit võtab oma vastutust tõsiselt. möödunud nädalal võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni kliimakonverentsi kohta, nagu te mäletate, ja seda e-, absoluutse häälteenamusega. meie soovime öelda arenenud riikidele kollektiivselt. Nad peaks äh, kahekümne viie protsendi võrra kuni neljakümne protsendi võrra vähendada CO2 heitmeid kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. arenevad riigid, arengumaad peaks piirama emis, emissioonide äh, emissioonide suurenemist viieteist protsendi võrra äh, tavapärasest. Euroopa Liit näitab üles solidaarsust areneva maailmaga Euroopa Liidu kollektiivne panus eh, eh, eh, arenenud maailma abis ei ole vähem kui kolmkümmend miljardit eurot kahe tuhande kahekümnendaks aastaks kliimamuutuste tagajärgede leevendamiseks. kolmsada miljonit eurot aastas on finantseerimise alguseks neis riikides ja pärast seda summa iga aasta suureneb. tegu on usaldusküsimusega. tegu on meie usaldatavuse küsimusega areneva maailma silmis. Euroopa Liit on oma kodutöö juba teinud, me peame seda mäletama. Euroopa Liit äh, suudab täita Kyoto nõudmisi väga suure varuga kahe koma ühe protsendiga. nüüd on aeg, et rahvusvaheline üldsus võtaks ka oma vastutuse enda peale, et nad teeks meiega koostööd ühise lahenduse leidmiseks. teame, et Ameerika Ühendriikide valitsus ei saa enam kongressi selja taha peituda. on väga, on väga hea, et <laughs> president Obama on isiklikult lubanud äh, tegeleda selle küsimusega, ta on äh, lubanud kohale tulla Kopenhaagenisse, mis kindlasti teeb Kopenhaageni ka nähtavamaks kogu maailmas. tahaksin rõhutada ka seda, et Hiina on äh, lubanud energiaintensiivsust vähendada kahekümne protsendi võrra praeguse viisaastaku plaani jooksul ning Brasiilia, India, Lõuna-Aafrika, kes moodustavad nii-öelda põhigrupi eh, kliimamuutuste konventsioonis, valmistavad ette alternatiiv teksti äh, Taani valitsuse poolt ettevalmistatavale tekstile. see on hea uudis. sest põhiteksti toetavad kahe, G kahekümne ja G seitsmekümne seitsme esindajad. see näitab, et on soov tõsine arutelu läbi viia. lubage, kallid kolleegid, veel mainida ühte öö, äh, lühidalt öö, äh, olulist öö, punkti. nimelt meil on vaja reaalset Euroopa energiapoliitikat. mõningate jaoks Euroopa Liidus eh, tähendab energiapoliitika võitlust kliimamuutuste vastu. hea küll, hea küll, kuid teiste jaoks on tegu energiaturvalisuse küsimusega, sest eh, ei tunta ennast turvaliselt. kuid eh, poliitikaliselt on tegu oluliste küsimustega. kui meil ei ole adekvaatset energiapoliitikat, siis me ei saa äh, tegeleda ka kliimamuutuse vastase võitlusega. meil on vaja luua ühtne energia, Euroopa Energialiit, meil on vaja uut eh, solidaarsust, meil on vaja eh, jagatud, eh, jagatud energiavõrku, meil on vaja võrdset süsteemi tarbimiseks ja kulutamiseks. me peame ka vähendama oma sõltuvust fossiilkütustest. mitte ükski liikmesriik ei saa endale lubada eh, sellest kõrvalejäämist. mitte ükski riik ei saa sellega ka üksi hakkama. seda on võimalik teha ainult jätkusuutlike Euroopa investeeringute abil pikas perspektiivis. ärgem unustagem, et Lissaboni leppes oli solidaarsusküsimus väga eh, kõrgele kohale tõstetud ja see puudutas ka energia äh, varustamist ja energiapoliitikat. solidaarsus tähendab Euroopa ühisust, me peame ehitama üles äh, turvalise äh, Euroopa, mis on energiatõhus. ma arvan, et Euroopa on oluliseks faktoriks võitluses kliimavõtuste vastu ja me teeme kõik selleks, et sõlmida rahu planeediga. kuid mida meie kui indiviidid teha saame? ma olen täiesti veendunud selles, et selleks, et võidelda kliimamuutuste vastu, peame me ka oma harjumusi muutma. peame soojustama oma kodusid, me peame kasutama vähem energiakulukaid eh, autosid, me peame mõtlema ka selle peale, milliseid igapäevaseid eh, majapidamismasinaid me kasutame. meil on parem isoleerimine, eh, puhtam kütus ja nii edasi teevad midagi enamat kui ükskõik millised kohustused. ning üks mu-, öö, harjumusi, mida muuta, on ka see, kuidas, mida me sööme. mitte keegi ei soovi, mitte kõik ei soovi olla taimetoitlased. minu tütar on viimased kümme aastat olnud taimetoitlane, mina ei ole. kuid kõik saavad vähemalt korra nädalas mitte süüa liha. see ongi see mõte mida toetab Paul McCartney, kes kahe minuti pärast kohale jõuavad, vähem <laughs> liha, vähem soojust. võib-olla ei, mitte iga päev ei ole selline päev nagu täna Euroopa Parlamendis, küll ma sooviksin öelda, et täna sel päeval äh, pooled äh, neist äh, toitudest, mida parlamendis pakutakse, ei sisalda liha. ma ei tea, kas see on kõigi jaoks hea uudis, aga ma igatahes informeerin teid sellest. ning e, lihavaba esmaspäev Äh, oleks suur, tähendaks suurt muudatust, see tähendaks, liha ületootmine väheneks, sest praegu toodetakse liha liiga palju. me peame tegutsema globaalselt. me ei tohi siiski kõrvale jätta ka seda, mida me teeme kodus, mida me teeme lokaalselt. me peame muutma oma harjumusi. Äh, oli, Beatles kirjutas kunagi kuulsa laule, nüüd seda parafraseerides ja nüüd tuleb päike, here comes the sun. loodetavasti on võimalik seda öelda ka järgmistel aastatel, mulle tundub, et jää vaikselt sulab, me peame eh, alles hoidma oma eh, külmad talved, nüüd tuleb päike ja me peame kindlaks tegema, et kõik läheks hästi, suur, kõike head meie planeedile, aitäh teile! suur tänu, härra president, sekkub härra president. suur tänu teile, härra Edward Macmillan Scott. see on teie mõte, tänane kohtumine, hea mõte ja terve parlamendi presiidium oli ka sellega nõus, see oli hea mõte tuua siia nii härra Bachauri kui ka härra Paul McCartney mõte suurepärane, me oleme kõik äh, täiesti siin ootusärevad äh, ja mul on väga hea meel, et te sellise kohtumise korraldasite suur tänu, ütleb härra Macmillan Scott. mul on väga kahju, ma jäin iseenese kuulamisele hiljaks, aga äh, tere tulemast kõigile. alguses ma tahtsin öelda, asi oli nimelt selles, et ma jäin Sir Pauliga hiljaks lennujaamast tulles ummikute tõttu tahtsin oma avasõnades öelda, et järgmisel nädalal äh, avaneb Kopenhaageni kliimakohtumine ja äh, toiduküsimustest ei ole parlamendis seni eriti palju selles kontekstis räägitud, kuid Livestock's Long Shadow uuring, kui kohaselt on toidu tootmine üks kõige suuremaid äh, CO2 heitkoguste tootjaid, rohkem kui transport neid toodab ja eelmisel nädalal avalikustas Briti tervishoiuministeerium oma uuringu, mis tõestab äh, seda, et liha söömine aitab heitkoguseid kokku hoida. ma tean ise seda väga hästi, sest et ma ei ole juba pea terve aasta, eelmise aasta jõululaupäevast liha söönud äh, tuleb rääkida ka paljudest teemadest seoses kliima soojenemisega, tervishoiust, transpordist ja nii edasi. Äh, doktor Batšauri on siin meiega ÜRO-st ja härra De Schutter ja, ja siis äh, Sir Paul McCartney, kes on lihavaba esmaspäeva kampaania autor. liha tootmine nõuab äh, kütust ning äh, kümnendal detsembril tähistame rahvusvahelist inimõiguste päeva ja mina vastutan asepresidendina parlamendis inimõiguste ja demokraatia arendamise eest. arvan samuti, et viis kuni seitse miljonit inimest äh, Hiina vangilaagrites äh, ei saa äh, süüa liha, ma mõtlen nendele inimestele samuti. kuid Hiina on täna kõige suurem lihanõudja nii-öelda, kuid me peame täna mõtlema siis sellele, et tõesti vähem liha tähendab vähem soojuse kulu härra Joolainen. jah, kallid sõbrad, daamid ja härrad, suur tänu teile, härra Edward McMillan Scott, suur tänu Jerzy Buzekile, meie presidendile, suurepärase sissejuhatava kõne eest. mina olen Joolainen, olen Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjoni esimees ning täna olen siis paneeli arutelude juhiks äh, veel enne, kui toimub kerge kohvipaus ning meie ees esinevad härra Batšuri ja härra Paul McCartney. Euroopa Parlament on kliimakaitses olnud mootoriks ning viimastel aastatel oleme me kliimapaketti panustanud väga oluliselt. kliimapaketi osas leppis Euroopa Liit kokku eelmise aasta lõpus ning meie delegatsioon on minemas samuti Kopenhaageni kliimakohtumisele. see koosneb viieteistkümnest liikmest erinevatest fraktsioonidest, kuid meie delegatsioon on muidugi väga suu-, palju suurem sellepärast, et äh, vabaühenduste huvi on olnud nii suur, et äh, meie delegatsioon kokku on üle seitsmekümne liikme suur. me teame näiteks, et Ameerika Kongressist tuleb alam- ja ülemkojast kokku umbes kuuskümmend inimest nii et äh, seda arvestades on Euroopa Parlamendil äh, väga oluline roll mängida, isegi kui ei ole parlamendid need, kes on ähm, läbirääkimiste laua taga. kuid meie eesmärgiks parlamendina on olla vahikoeraks äh, nõukogu ja komisjoni üle, et nad peaksid kinni meie Äh, nõudmistest ja eesmärkidest ja me tahame olla ka survegrupiks selleks, et järgnevad kaks nädalat oleksid väga dünaamilised, et valitsused teeksid rohkem, kui nad on kodus lubanud. Bali või Rio de Janeiro äh, kliimakohtumistel oli väga hästi näha, et kodanikuühiskonna esindajad ja rahvaesindajad läbi parlamentid on alati mänginud väga olulist rolli äh, ÜRO kliimakonverentside ajal meie äh, Euroopa Parlamendis võtsime vastu siis äh, vastavasisulise resolutsiooni, millele president Puusek ka viitas, see on äh, väga kõikehõlmav heitkogustega kauplemise süsteem, meie konkreetsed CO2 kärpimise eesmärgid järgnevateks aastateks, kuid mitte ainult tööstussektor, ei pea eh, keskenduma nende eesmärkide kärpimisele, muidugi transport on väga oluline, mitte ainult maanteetransport ja mootorsõidukid, aga ka meretransport eh, ja lennutransport, eh, kes on suured heitkoguste tootjad, peavad tähelepanu pöörama, aga, aga mõelda tuleb ka sellele, kuidas me maad kasutame ja kuidas me tarbime, kuidas me toodame, kuidas me toitu kasvatame, kuidas me toitu tarbime ja kuidas toita ära kasvav maakera elanikkond. mul on väga hea meel siin teile nüüd tutvustada meie tänaseid kõnelejad, kõigepealt doktor Alan Dancour, kes esindab siin äh, Londoni hügieeni ja troopiliste haiguste äh, kooli Mary McGuinness äh, seejärel, kes on ÜPP ja toidutarnekindluse raportöör olnud põllumajanduskomisjonis äh, härra Arsenis, Arsenis, kes on minu kolleeg keskkonnakomisjonist äh, Euroopa Parlamendis. me oleme demokraatia Euroopas ja oleme äh, ja me toetame ja me kuulame ära kõikvõimalikud mõtted, on neid meie seas ju palju, kes on veendunud, et kliima soojenemine on fakt ja me võitleme selle vastu, kuid on ka neid, kes eitavad ja eiravad kliima soojenemist ja ka nemad kindlasti tõstavad häält ja ütlevad, et et lihatootmisel ei ole küll kliimakaitsega mitte midagi pistmist, kuid meie koda on avatud igasugustele arvamustele ja igalühel on õigus siin oma seisukohti avaldada nii, nagu nad seda soovivad. aga nüüd härra Alan Dangur, te juhatate ise sisse siis oma osa tänasest debatist. suur tänu ja suur tänu ka selle küllakutse eest, mul on väga hea, väga suur au teie ees esineda. meil on toitu vaja selleks, et ellu jääda, kuid kui palju seda on vaja ja millist toitu? milline peaks olema meie üldine toitumissedel? seni on see peaasjalikult huvitanud selliseid inimesi nagu mina, mina olen rahva tervise ala ekspert ja toiduspetsialist, kuid ka nende inimeste huvis peaks see olema, kes annavad inimestele suuniseid tervislikuks toitumiseks. muidugi toitumise ja tervise vahel on väga selged seosed, mis tähendab seda, et rahva tervis peab jääma prioriteetseks riiklike ja rahvusvaheliste toitumissuuniste koostamisel kuid on täiesti selge, et arutelud ja teadusuuringud äh, tervisliku toitumise osas vajavad ka laiema ühiskonna äh, osalust. liiga kaua on omavahel hoidnud eraldi akadeemikud ja valitsuse osakonnad, mis tähendab seda, et äh, teadusuuringutest ei tulnud mitte midagi reaalselt kuid äh, kliima soojenemisega seos, seo-, seonduv kriis tähendab seda, et me peame selle puudujäägi parandama. me peame tagama selle, et, et maailma elanikkonnal on juurdepääs nii äh, tervislikule kui ka jätkusuutlikule keskkonnasõbralikule toidule ja see on kõige olulisem. põllumajandussektor annab umbes kümme kuni kaksteist protsenti ülemaailmsetest heit- CO2 heitkogustest kuid äh, põllumajandusega seonduv maakasutus, näiteks nagu metsade raadamine, annab sellele veel oma protsendimäära juurde. nii et äh, üle viiekümne protsendi Äh, heitkogustest äh, annab see sektor aastaks kaks tuhat kolmkümmend, kuid mitte midagi ei ole teha, toitu on ju ometigi vaja. ja põllumajandussektor äh, ehk meie talunikud on need, kes meile seda toitu toodavad. kuid jällegi tuleb esitada need kõige põhilisemad küsimused, kui palju meil on toitu vaja ja millist toitu tuleks toota ja süüa, kui me tõesti tahame kliimamuutustele piiri panna. Need on ülilised üliolulised küsimused, mis seonduvad omavahel põllumajanduse, tervishoiu ja toidutoodangu kliimamuutustega. selle aasta alguses öö, äh, öö, äh, oli meie kooli poolt juhitud rahvusvaheline toiduspetsialistide grupp valmis andma vastuseid nendes küsimustes. me tõime välja need strateegiad, mis võiks tuua kaasa aastaks kaks tuhat kolmkümmend vajalikud äh, heitkoguste kärped äh, põllumajandus- ja toidusektoris ja esimest korda kvant- äh, äh, panime ka numbrid taha äh, nendele ohtudele, mis rahvast ohustavad seoses kliimamuutustega. me üritasime välja selgitada, kas on mingisuguseid äh, Äh, lisakasusid tervishoiule nendel poliitikatel, mille peamine eesmärk on äh, kasvuhoonegaasi vähendada. see aruanne, kui te olete sellest huvitatud, on äh, avalikustatud alles hiljuti ähm, väga mainekas teadusajakirjas The Lancet meie aluseks oli see, et äh, heitkogust, äh, heitkoguseid tuleb põllumajandussektoris kärpida sama palju kui transpordisektoris. me eeldasime seda, et meil ei ole tulevikus valikuluksust. me ei saa enam valida äh, suvaliselt seda, kus tuleb kärpida, kärpida tuleb igal pool ning meie prognoos põhineb ka ja põhines siis Ühendkuningriigis kogutud andmetel. ma olen täiesti veendunud, et te kõik teate, et Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon on öelnud, et neli viiendikku kogu heitkoguste määrast põllumajandussektoris tuleb karja kasvatamisest, mis tähendab seda, et sellest sai muidugi meie töö peamine kesk, südamik kuigi tõhusust on võimalik tagada kõikides põllumajandussektori osades, näiteks nagu äh, jäätmekäitluses, siis strateegiad, mis mõjutavad otseselt äh, karja kasvatamise mahtu, ilmselt mõjutavad kõige rohkem äh, seda, kui palju me suudame kasvuhoonegaase kärpida selles sektoris. kas meil ei ole ka mitte vaja süüa lihatooteid ja juua piima selleks, et terved püsida? jah, tõesti on see, teadusuuringud täna näitavad, et lastel, alla viieaastastel lastel on vaja veidi liha teatud teatud mineraalide ja vitamiinide tagamiseks nende organismis. kuid on ühtlasi ka täiesti selge, et äh, lihatoodete ületarbimine toob eriti täiskasvanute seas kaasa hoopis tervisehädasid, näiteks loomsed äh, toiduained äh, on peamised küllastunud rasvhapete andjad meie toidusedelis ning see on otseselt seotud südamehaiguste riski kasvuga. lisaks sellele on väga selgeid tõendeid selle kohta, et ähm, töödeldud lihatoodete, punase liha tootmine, ülesöömine võib viia vähkhaiguste tekkimiseni, nii et küsimus, et kas me peame alati liha sööma, sellele vastust anda on raske. jah, äh, mõnikord on see tõesti hädavajalik, aga nagu iga muu asjagagi on mõõdukus kõige olulisem. tuleksin tagasi siis meie töö juurde. põllumajandussektor on juba aastaid tegelenud sellega, et tõhusust suurendada ja vähendada kasvuhoonegaase ning on tehtud ka väga selgeid edasi, edusamme. kuid viimased äh, uuringud on näidanud, et tänased strateegiad näiteks nagu äh, sõnniku äh, strateegiad ja süsiniku sidumise ja ladustamise eh, strateegiad eh, ei suuda meid viia meie kärpe-eesmärkideni. ja väga oluline on uuringute kohaselt eh, näiteks Ühendkuningriigis, Ühendkuningriigis suisa kolmekümne protsendi võrra vähendada karjakasvatust selleks, et eh, elavkarjale pandud eh, CO2 kärpe eesmärke täita. kuid meie peamiseks eesmärgiks ei olnud sugugi välja selgitada ainult eh, võimalikud strateegiad heitkoguste kärpimiseks, vaid me tahtsime hoopis hinnata seda, millist mõju võiks äh, see kõik äh, omada rahva tervisele. me seega eeldasime see, et kui kolmkümmend protsenti karjakasvatust vähendataks, väheneks ka äh, mm, liha tootmine, eriti mis puudutab loomsest toidust tulevate küllastunud rasvade tarbimine võrdlesime seda siis südamehaiguste riskiga täiskasvanute seas südamehaigused on kõige suurem surmapõhjus arenenud riikides, rikastes riikides, umbes seitse miljonit äh, surma aastas meie hinnangute kohaselt kui kolmkümmend protsenti väheneks loomsete küllastunud rasvade tarbimine siis see viiks umbes seitsmeteistkümne protsendilise alanemiseni äh, varaste surmade seas ühendkuningriigis täiskasvanute osas see tähendab seda et me hoiaksime väldiksime hoiaksime ära vabandust kaheksateist tuhat surma aastas äh, üle kolme protsendi kõikidest surma surmadest äh, Ühendkuningriigis. kokkuvõtteks me äh, koostasime siis strateegiad Ühendkuningriigi põllumajandussektorile CO2 heitkoguste kärpimiseks, peamiseks äh, lahenduseks oleks siis karjakasvatust vähendada ja meie prognoos on, et sellise strateegia rakendamine äh, tooks kaasa endaga ka loomsete küllastunud rasvade tarbimise vähenemise ja tooks seega ka kaasa rahvatervisele väga positiivseid arenguid. see on väga positiivne sõnum, see on poliitika, mis on kasulik nii keskkonnale kui ka rahvatervisele, see on täiesti äh, mitte küll ennekuulmatu, kuid ei ole väga sagedane, et poliitikad niimoodi kaheselt võivad mõjuda ja lisaks sellele võib olla veel ka lisa äh, positiivseid aspekte tervisele. näiteks nagu teatud äh, vähitüüpide äh, esinemissagedus võib väheneda. muidugi selgelt me ütleme ka välja, et on teatavaid küsimärke meie uuringus ja tegemist on ainult suunava uuringuga Äh, ja et peab arvestama ka teiste aspektidega selleks, et kasvuhoonegaase kärpida. muidugi on reservatsioone tehtud äh, ja teeme neid ka ise, meie prognoos põhineb Ühendkuningriigil. näiteks nagu äh, väiksemahuline karjakasvatus kusagil äh, mägipiirkondades toodab märksa vähem CO kahte äh, ja heit-, heit-, meetmeid kui eh, suuremahuline karjakasvatus ja miljonitele vaesematele riikidele on eh, muidugi karjad, loomakarjad eh, väga oluline sissetulekuallikas. ärgem unustagem ka seda, et ettepaneku eesmärgiks on väheneda elavkarja kasvatamist nendes riikides, kus on väga kõrge loomsete toiduainete tarbimine. me ei tee ettepanekut, et liha tootmine ja söömine täiesti lõpetada, kuid kui realistlik see on? kui, kas on võimalik äh, niimoodi muuta tarbijate tarbimismudeleid? Ühendkuningriigis söövad täiskasvanud mehed üle kilogrammi liha või lihatooteid nädalas. no kas tõesti peab nii palju liha sööma? tervisele see kindlasti vajalik ei ole. ja mina arvan küll, et äh, selline suur tarbimine on tegelikult seotud sellega, et tervisenäitajad on ka väga kehvad ja nii palju lihasüüa on ka märksa enam, kui on ette nähtud riiklikes äh, toitumissuunistes. ja kui me vähendaksime lihasöömist, oleks ka tervishoiukulud üle kahekümne miljoni, miljardi naela Ühendkuningriigis väiksemad üsna mitu riiki on juba hakanud tegelema sellega, et rahvastiku seas vähendada äh, loomsete toiduainete tarbimist. näiteks Belgias on äh, Gendi linnaametnikud otsustanud nädalas üks päev lihast loobuda. Rootsis ütlevad konkreetselt toitumissoovitused, et liha tarbimist tuleks vähendada, kuivõrd sellega seostub äh, suure koguse heitkoguste tootmine ja kõik äh, linn äh,, riigiametnikud on otsustanud vähendada oma süsiniku jalajälge. Need on olulised sammud, esimesed sammud äh, äh meid ohustava kliimakriisi vältimiseks. meie tegevuste mõju kliimale äh, tuleb analüüsida, seda tuleb analüüsida kiiresti ka selles osas, et äh, mida meie toit tähendab kliimale. valitsuste ees on rasked valitsused, kuid kui me loobume oma armastusest lihatoodete vastu, siis oleme äh, maksnud küll suhteliselt väikest hinda keskkonna päästmise eest. Uh, suur tänu teile selle särava sissejuhatuse eest meie kuulamisele. E, siin tehakse kampaaniat äh, lihavabade esmaspäevade eest, meil oli e, lihavaba reede, katoliiklased äh, paastuvad reedeti ja tuhandeid aastaid inimesed teadsid, et äh, kord nädalas mitte liha süüa on midagi kasulikku. ma arvan, et tegu on inimese kollektiivse tarkusega, mis on juba väga, ähm, mis on väga vana. nüüd äh, saavad sõna järgmised panelistid Äh, üsnagi pikk kõneaeg meie parlamendi kohta ja ma paluksin, et Mary McGinnis teeks algust. suur tänu teile, esimees, suur tänu sellest, et te ütlesite, et ma saan neli minutit kõneaega. ma üritan sellest kinni pidada, mina olen ka muidu katoliiklane, nii et võib-olla relig-, asi on tegelikult religioonis. meile öeldi, et me peaksime äh, Ehm, eh, kala sööma reedeti, et oma hinge päästa. nüüd öeldakse, et me peame esmaspäeviti lihast loobi, loobuma, et paista, päästa planeet ja ausalt öeldes mitte kumbki ei toimi. täiesti ausalt öeldes ainult taimetoitlane võib välja pakkuda, et esmaspäeviti eh,, eh, esmaspäeviti liha ei sööks, sest meie pühapäeviti sööme alati praadi ja me ei viska kunagi midagi ära ja ülejäägi me sööme ära esmaspäeviti. tegelikult on tegu väga tõsise <laughs> aruteluga. ma olen selle parlamendi keskkonnakomisjoni liige ja ma oleks hea meelega kuulnud, et kõik, kes täna siin sõna võtavad, respekteerivad teineteist ja kuulavad teineteist. me räägime siin täiesti erinevates äh, äh, esine-, me oleme siin täiesti erinevad lähenemised, aga võib-olla me siiski õpime äh, koos, võib-olla me hakkame lausa sammast noodist laulma Eh, ka, ma tahaksin öelda, et eh, põllumajandus ja karjapidamine on osa probleemist, kuid nad ei ole põhiprobleem kliimamuutuste puhul. ning eh, karjakasvatus on kahtlemata osa lahendusest, kuid mitte ainus lahendus. kui me vaatame Euroopa põllumajandust, siis on see teinud tohutu suuri jõupingutusi selleks, et edukalt vähendada CO2 heitmeid. põllumehed ma sooviks, et äh, täna oleks äh, rohkem nende esindajaid siin, kes seda kuulaks, seda arutelu, et nad räägiks asjast oma seisukohast. Nad on vähendanud heitmeid. me teame, kuidas seda teha. ning teadusuuringud äh, aitavad meil veelgi edusamme teha. ning põllumehed kindlasti oleks sellega rahul eelmine kõneleja esitas väga huvitavaid fakte, mida ma arvesse võtan. ta ütles, et ma ei, ta ei taha, et me täielikult loobust lihaks, mul on hea meel selle väite üle. siin, siin kojas on palju neid ja ka kolm kõne, võtmekõnelejad soovivad, et me täielikult loobuks lihast, mina ei ole selle ettepanekuga nõus. ma olen, ei ole sellega nõus põhi, mitmel põhjusel. ma ei ole eh, dietoloog, aga ma olen ema ma äh, pooldan, äh, ma pooldan mitte liialdamist kõiges, see on muidugi, kõlab igavalt, aga, aga see on äh, ma tahaksin öelda, et minul on võimalus kalkuniliha süüa või mul veab. ma ei hakka kõigile vägised putru kõrku toppima. igaühel on oma lahendused, ma arvan, et mõõdukus on kõige parem variant nüüd äh, tahaksin rääkida põllumajandusest globaalsel tasandil, sest äh, põllumajanduse CO2 heitmed kasvavad kogu maailmas. karjapidamine on väga oluline arengu maailmas. ma olen pisut mures sellepärast, et selle koja poolt saadetav sõnum äh, teeb halba arengumaadele ning jätab kõrvale fakte, fakti, et need põllu, loomad ei ole neil mitte ainult liha tootmiseks, vaid on ka tööloomad. see on väga tähtis arengumaades ning arengumaad ei saa samamoodi süüa nagu meie. me ei soovi liiga palju midagi süüa, me ei soovi, et arenguriigid meie halbu harjumusi üle võtaks, kuid palun ärge öelge, et kui maailm oleks kõik taimetoitlane, siis äh, oleks meie probleemid väiksemad, siis kliimamuutuse probleeme ei oleks. täna hommikul, kui ma siia kotta tulin, eh, ma arvan, et eh, pa, nagu paljud teisedki tundsid, kui palav siin oli, seda oli enne arutelu alg-, algust. väga palju on selliseid juhtumeid, kus me muudkui õpetame teisi ja samas ise ei tee mitte midagi. ma palusin, et eh, temperatuur äh, all, maha keeratakse, mulle öeldi, et tegu on siis sellise süsteemiga, mida ei ole võimalik äh, muuta kiiresti põllumajandus on muutunud väga palju viimaste aastate jooksul. kliima ja põllumajandus muutuvad ja muutuvad ka edasi, kuid meil on vaja Euroopa Liidus karjapidamist, karjakasvatust, meil on vaja parandada oma tulemusi, me teeme seda. me ei pea eemale ajama eemale tõukama karjakasvatajaid, sest äh, nad praegu tunnevad, et neid solvatakse ja neid jäetakse kõrvale selle aruteluga. me ei tohi endale seda lubada, aitäh. My... suur tänu äh, proua McInnes, meie põllumajanduskomisjoni esindajale Äh, muidugi põllumajandus ei ole kõige suurem probleem ja põhjus, äh, vaid osa põhjusest. Teie sööte äh, pühapäeviti praadi ja ülejääk esmaspäeval, aga kuidas käivad asjad Kreekas? härra Arsenis keskkonnakomisjonis on meie järgmine kõneleja. härra Arsenis ütleb, et ta on ka keskkonnakomisjoni liige me tõesti ei tea täna veel äh, piisavalt palju inimtekkelisest äh, kliima soojenemisest. me ei, tegelikult ei tea ka seda, kuidas meie planeet äh, toimib, nii et selleks, et probleem lahendada, tuleks see välja selgitada. aga teada on see, et samasugust ohtu on näinud inimkond ka juba varem külma sõjaga ja tuumaohuga oht oli selles et et reagan või gorbatšov või kes iganes va- vajutab punasele nupule ja alustab tuumasõjaga nüüd äh, on probleem ja oht selles et meie meil igalühel on äh, käeulatuses nupp millele vajutamist äh, või mittevajutamist on võimalik valida kas siis läbi lüliti või auto võtme keeramise. me ei, me ei tea ka, millised on seosed looduses ja me ei tea, ka kui palju meie teisi tegevusmalle kiirendab so kliima soojenemist. see arutelu on minu jaoks väga oluline, sest see lisab siia arutelu veel ühe aspekti, asja, millele tuleb tähelepanu piirata. rahvusvaheline Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon on öelnud, et ähm, põllumajandussektorist äh, tuleb kaheksateist protsenti heitkoguste määrast, World Watch Instituudi uuringud ütlevad, et see on suisa viiskümmend üks protsenti nimelt ta ütleb, et FAO on välja jätnud äh, mõningaid olulisi andmeid, see on võib-olla liialdus see number, kuid me teame, et äh, loomakarja kasvatamine äh, annab suure panuse kliima soojenemisesse. energia tarbimine on sellesse kalkulatsiooni sisse võetud. nii et ühesõnaga, meie tarbime loomseid toiduaineid, kuigi proua McInnes ütles, et äh, põllumajandustegevus Euroopas väheneb, äh, on äh, loomsete toiduainete tarbimine Euroopas hoopis tugevalt tõusuteel nii et äh, ilmselt me tarbime nii oma äh, maistoodangut kui ka impordime seda e,. igal juhul igal aastal järjest rohkem me liha sööme. nii et meie, eurooplased, oleme need, maksavad selle eest, et äh, inimesed võtaksid maha metsasid, kasutaksid maad põllumajanduseks või loomasööda kasvatamiseks, aga meie oleme need, kes ka siis pärast need tooted kõik ära söövad. meil kõigil on vastutus ja olles ise pärit Vahemere riigist, tulemuseks on äh, meie äh, toitumistavade ülevõtmine. me, meie ei söö kunagi iga päev nädalas liha. meil on äh, tõesti lihaga teatud romaan nii-öelda, aga see armastus on tekkinud alles hiljaaegu. see ei ole tegelikult osa meie algupärasest traditsioonist nii et minu ettepanek on, et äh, inimesed peaksid hakkama tarbima sellist toitu, mis äh, on nende piirkonnale tavapärane. mis oleks otseselt seostud, äh, seotud selliste tootmistavadega, mis keskkonda ei kahjusta, aitäh. suur tänu, Kviton, meie Vahemere toitumistavad on muidugi maailmakuulsad ja tõesti, eh, teadlased on tõestanud, et Vahemere toitumistavasid järgides eh, võib ära hoida nii mõnedki eh, haigused, aga nüüd järgneb siis arutelu umbes viiskümmend minutit. meil on kõik keeled esindatud, te võite rääkida oma keeles, kui soovite, oma emakeeles siis meil on siin tavaks äh, pidada vaba mikrofoni vooru ja parlamendisaadikud teavad, kuidas see toimib ja ma arvan, et viiekümne minuti jooksul me teeme ka seda, ma teen ettepaneku, et poolteist minutit saavad kõik sõna, selleks et teil oleks võimalik oma kommentaare või ideid esitada või küsimusi esitada, kes soovib esimesena sõna saada. näen, et meie parlamendiliikmed soovivad seda teha esimene saadik, palun. kõnele mikrofon, palun. ja härra esimees ütleb, et palun tutvustage ennast ka, kes te olete, kust te tulete? jah, härra esimees, mina olen äh, Perry Walters, ma olen äh, Euroopa äh, Talunike Liidu esimees. suur tänu selle võimaluse eest ka panustada tänasesse arutelusse terve rida aspekte tuleks välja tuua. kõigepealt, mis puudutab äh, kasvuhoonegaaside kalkulatsioone. Äh, absoluutselt ei arvestata nendes kalkulatsioonides sellega, et enamus maailma karjakasvatusest äh, toimub rohumaadel ja need rohumaad on tegelikult süsiniku püüdjad ja seda ei võeta absoluutselt arvesse, tehes siis kalkulatsioone liha tootmise puhul nii eh, lehmakarjade kui ka lambakarjade osas. kui seda võetakse arvesse, siis need kalkulatsioonid oleks hoopis teistsugused, me rääkisime, räägiksime siin hoopis kolmeteistkümnest, viieteistkümnest protsendist vastavalt tootmistavadele Ühendkuningriigis üks kõneleja ütles, et tema kasutas just nimelt Ühendkuningriigi andmeid. Ühendkuningriigi kalkulatsioonid täiesti eiravad tõsiasja et, et kuuskümmend protsenti Ühendkuningriigi maadest on ainult äh, rohumaadeks ähm, kasulikud, neid ei saa põllumajandusmaana kasutada. kui nüüd mõned siin ütlevad, et me peaksime kõik taimetaitlasteks muutuma, siis me ei suudaks maailma ära toita see. see kuuskümmend protsenti ja teatud äh, riikides, näiteks nagu Iirimaa on need äh, arvud äh, suuremad, näiteks minu koduriigis Iirimaal kaheksakümmend protsenti ei ole millekski muuks kasulikud kui ainult rohumaadeks, seega nad on ainult karja kasvatamiseks, piimatootmiseks või lambatootmiseks kasulikud, nad ei ole muu, muuks põllumajanduslikuks maaks kasulikud ja absoluutselt ei arvestata sellega, et kui me läheksime üle taimetoidule, siis see tähendaks seda, et me peaksime igal aastal maad kündma, seda harima, ähm, kuid samas sellised äh, alalised äh, rohumaad, äh, nii nagu meil on karjakasvatuspiirkondades, siis on tõesti tagatud selline tohutu süsiniku neelamisala. sekkub härra esimees, kuivõrd aeg on läbi, teie panus oli väga oluline. ja järgmisena saab sõna äh, järgmine kõneleja tänan, Pierre Chevalier, kes äh, on Prantsuse Kopaki äh, mm, ähm, äh, lihatootjate Prantsuse esindaja. tänan, et te selle arutelu korraldasite just enne Kopenhaageni konverentsi. E, panelistide sõnavõtud olid väga huvitavad. praegusel hetkel on meil siin kojas vaja siiski eristada Euroopa ja teiste suurte mandrite vahel, kus äh, loomaliha toodetakse. Euroopas toodetakse Euroopa lihakari toitub kaheksakümnel protsendil juhtudest äh, karjamaadel, kes püüavad tohututes kogustes CO kahte see ja Prantsusmaal ähm, süüakse kaks äh, tükki loomaliha äh, nädalas, meil on veel viis päeva selleks, et midagi muud süüa. ning Euroopa tarbimiskeskmine on viisteist kilo, on see Ladina-Ameerikas seitsekümmend kilo inimese kohta ja viiskümmend kilo Ameerika Ühendriikides. nii et see arutelu, mille me täna me peame, selle me peaksime analüüsima seda, kuidas, milline on siit side Euroopas, ähm, milline side on Euroopas äh, siis ähm, loomapidamise ja CO2 heitmete vahel, me peame mõtlema selle peale, mis toimub konkreetselt Euroopas, me peaksime mõtlema selle peale, kuidas oleks võimalik meie avalikku ruumi äh, korrastada. me ei ole, meile on väga palju pan-, panustatud ju nende roheliste äh, karjamaade peale Iirimaal või Normandias, kus, äh, kus karjakasvatus on lahutamatu osa territoriaalse tasakaalu säilitamisest ning samuti ka ühiskondlikust tasakaalust. sellega seoses ma paluksin, et me ei, eh, et me ei ajaks segamini olukorda Euroopas ja olukorda mujal maailmas tänan, härra Chevalier. Is... järgmisena saab sõna Viktoria Brodi. Ehm, cosa... suur tänu, härra esimees. jah, seda kõike oli väga huvitav siin kuulda ja tegemist on väga tähtsa tasakaalu küsimusega, mis siin tõstatati. sest osad äh, pindades on rohkem, äh, kaks korda rohkem CO2 kui õhus, nii et on väga tähtis, et me selliseid äh, pinnaseid siis ka säilitaks. siis tõstatati siin veel ka veisekasvatus ja veiseid kasvatatakse tihti pindadel, kus oleks võimalik midagi muud kasvatada, näiteks maisi. meil on vaja kaheksa kilo maisi selleks, et toota üks kilogramm liha. nii et nüüd võiks tõesti esitada küsimuse. kui palju oleks meil vaja, kui me soovime sedasama valgukogust näiteks piimast kätte saada. nii et meil tuleb tõesti mõelda, kuidas seda kõike tasakaalu panna ja kuidas äh, põllumajandust reguleerida. ühelt poolt on meil võimalik äh, veiseid kasvatada, aga teiselt poolt lihtsalt äh, teha tooteid, mida kohe pakkuda. järgmiseks Caroline Lukas. Caroline Lukas on ka parlamendi liige, Roheliste esindaja Ühendkuningriigist. jah, suur tänu, ma tervitan tänast arutelu, paljud meist on üritanud äh, karjakasvatuse küsimuse saada päevakorda juba aastaid ja suure tänutundega näen ma nüüd seda, et seda võetakse lõpuks ometi tõsiselt. mul on üks küsimus, üks märkus. esimene äh, küsimus on äh, Londoni hügieenikooli esindajale, kes ütles, et alla viieaastastel lastel on vaja natukene süüa liha selleks, et nende toitumine oleks tasakaalus ja ma te tegelikult tahtsin teada, millisel teadusuuringul see põhineb, sellepärast et mulle tundub, et äh, et on täiesti võimalik, küll küll raskem, kuid ka võimalik ilma lihata tasakaalustatult toituda ka lastel. ja teine asi, äh, kasutaksin teie ühte fraasi, mida te kasutasite, te ütlesite, et need pol-, sellised poliitikad oleksid äh, kasulikud nii äh, keskkonnale kui ka meie rahvatervisele. mina tahaksin, et see oleks neljakordselt, mitte ainult kahekordselt kasulik, mitte ainult siis keskkonnale ja ka kliimale kasulik, see on ka loomade tervishoiule kasulik, sellest täna on väga vähe veel räägitud, kuid me ju teame, et äh, järjest intensiivsem karjakasvatus äh, mõjutab ju loomade tervist oluliselt, ma tahtsin ka selle asja siin esile tuua. ja veel üks märkus, viimane kõneleja rääkis äh, sellest, et kui palju teravilja läheb vaja ühe kilogrammi liha tootmiseks ja tõsiasi, et me peame järgnevatel kümnenditel järjest kasvavat elanikkonda täitma, toitma, on selge, et me ei saa äh, äh, kasutada lääne toitumistavasid terve maailma jaoks, see ei ole lihtsalt jätkusuutlik. me peame leidma äh, sellised toitumistavad, mis kasutavad vähem liha, sellepärast et muidu on see teraviljale väga suureks koormaks, teraviljakasvatusele. suur tänu, proua Lukas. tänan, ma olen Belgia parlamendi liige, ma olen samuti Roheliste parteist ma sooviksin so öelda, et me võiks võtta, teha järgmise järelduse praegusest arutelust ÜPP koht, B kohta, sest äh, siin räägitakse, milline side äh, on äh, loomakasvatuse ja viljakasvatuse vahel, et äh,, et äh, veised saaks äh, rohtu süüa äh, sest äh, on, nii on ka nende äh, liha meile kasulikum, see sisaldab vähem rasva, ühesõnaga loomatoit on väga oluline. ja nüüd äh, millise järelduse peaks sellest kõigest tegema, kas meil on selline põllumajanduspoliitika, mis toetab sellist loomakasvatust, mitte intensiivset loomakasvatust, mitte sellist loomakasvatust, mis äh, Eh, mille juures kantakse loomadele süüa maisi või taimseid proteiine. ma arvan, et eh, on eri liiki karjakasvatusi ning eh, need loomad, kes soov, sellist loomakasvatust, kus loomad kasvavad, söövad heina ja rohtu, sellist peaks tõesti toetama. suur tänu. järgmine kõneleja, tänan suur tänu, mina olen äh, proua Fitzpatrick Noortalunike Assotsiatsioonist äh, Ühendkuningriigist, kaks märkust, kõigepealt äh, Londoni hügieenikooli esindajale küsimus, ma tahaksin sellest külastunud rasvaõpete ähm, hulgast natukene rääkida mm, loomsetes toiduainetes. ilmselt kõik on teiega nõus, see, et hamburgeri söömine seitsmel päeval nädalas on tervisele kahjulik, kuid samas tuleb öelda, et samas nende toodete tööt-, ütlemine on probleem, mitte toode kui selline ise. ja ma tahaksin pöörduda paneeli poole ka äh, küsimusega, et kas teil on infot selle kohta, et kuidas äh, karjasööda muutmine võiks äh, globaalsel tasandil mõjutada CO2 heitkoguste määrasid? jah, ütleb esimees Lainen ja annab sõna järgmisele kõnelejale My name is Sebastian Tsash, I am from the mina olen Sebastian Tsash äh, Euroopa Taimetoitlaste Ühingust. tehti siin üks avaldus, et äh, mingil äh, eluperioodil on lihasöömine tarvilik. mina ütleksin, et ähm, Ameerika toiduspetsialistide assotsiatsioon, mis on maailma kõige suurem taoline liit, teeb igal aastal uuringu taimed toitluse osas ja nemad on öelnud, et äh, et taimetoitlus äh, on igal eluhetkel äh, sobiv, isegi raseduse ajal. ka sellised taimetoitlased tarbivad, elavad väga tervislikult, kes oma toidust igasugused loomse päritoluga toiduained välja jätavad. järgmine kõneleja, kes on Kuhn Pukart ma esindan äh, pinnasetootjate äh, assotsiatsiooni. ma tahaksin ühest asjast rääkida, mis on praegu välja jäänud aruteludest, nimelt tarbija vaatevinklist. mida saaksid tarbijad teha selleks, et äh, minna üle sellest loomsete toiduainete põhisest toitumisest taimepõhilisele toitmisele. meie oma assotsiatsioonis anname väga praktilisi lahendusi, näiteks võttes piimatooted alternatiivseks teiseks tähendab piimale alternatiive oleme välja pakkunud, nad on väga hea maitsega, väga tervislikud, äh, kolesterooli on neil vähe, rasvaaineid on nendel vähe ja lähevad kokku sellega, mida ütles äh, doktor oma sõnavõtus, nii et praktilised lahendused näiteks piima asendamisel on täiesti olemas, samas aga äh, sooja, meie soojatootjate assotsiatsioonis nende tootmiseks äh, Äh, kulutatakse viis korda vähem heitkoguseid kui näiteks piimatootmiseks kui lihatootmiseks, mis on viis-kümme korda suuremad, nii et tõesti, soojatoodete kasutamine äh, on kasulik, äh, ka vett kasutatakse vähem ja see on ka meie pinnasele parem, nii et küsimus on, kas me leiame praktilisi lahendusi tarbijate jaoks, et vahetada oma toitumistavasi, jah, on olemas need alternatiivid, nad on juba poeriiulitel. nii et alati tuleb mõelda poliitikate väljakujundamisel ka nendele elementidele, mis aitaksid meie assotsiatsioonidel taolisi tooteid turule tulla, nii et tarbijad ei tunneks ennast diskrimineerituna ja et ei diskrimineeritaks ka meie tooteid. suur tänu! Thank you very much. tänan. ma olen äh, sotsialistide fraktsioonist. kõik, me vajame ainult äh, sööki, parafraseerides Beatlesi laulu All we need is love. kas te kujutate ette kahe tuhande kolmandat, kolmekümnendat aastat, kui ma olen seitsekümmend neli, kas me hakkame siis tarbima ainult mingisuguseid tablette? Okay, the meal in the year 2030, maybe ei tea, võib-olla ähm, Paul McCartney teeb sellest veel laulu, mida me sööme kahe tuhande kolmekümnendal aastal, palun. nagu ikka, mind, minu, mind hakatakse võib-olla pahaks nüüd pidama. asi on igatahes, eh, kui tegu on globaalse soojenemisega, siis miks eh, oli äh, tuhat aastat tagasi Magera soojem kui praegu, miks ta oli soojem kaks tuhat aastat tagasi Rooma impeeriumi ajal, kui isegi Šotimaal toodeti veini. E, e, globaalne soojenemine toimub viimased kümme aastat, see on teaduslik fakt. Euroopa Liit kasutab globaalset soojenemist õigustamaks oma olemasolu ja Paul McCartney peteti siia tulema tahtsin teile öelda, te ütlesite alguses, et need, kes eh, on kliima, kes ei usu kliimamuutust, need eh, eitavad. Te olete sakslased ja nii edasi, te teate, mida see sõna eitamine tähendab. ma arvan, et te peaksite meid kutsuma skeptikuteks, mina eh, olen küll skeptik, see härra Macmillan Scott, te ütlesite, te tõite Sir Pauli lennujaamast, no see on küll naljakas, käige minu sõnade, mitte minu tegude järgi meie eh, UKIP-ist eh, kavatseme Luksemburgi väljakul korraldada barbiku ja selle nimi on ainus, mida vajad, on liha ja me pakume seal liha kõigile, kes tahavad. No, no eh, nautige seda barbecue'd ja loodetavasti ei ole too see kaasa halbu tagajärgi. jah, madam uh,. Joyce de Silva from Compassion in World Farming Eh, mina eh, olen eh, Compassional Farming esindaja, ma soovisin lihtsalt öelda, et statistika näitab, rahvusvahelise toiduorganisatsiooni näitab, et kahe tuhande viiekümnendaks aastaks on karjaloomi kaks korda rohkem kui praegu, see ei ole jätkusuutlik. praegusel hetkel me kolmandiku oma teraviljast loomatoiduks ja üheksakümmend protsenti soojast läheb samuti loomatoiduks. me kasutame teravilja ka biokütuste tegemiseks, nii et kokkuvõttes inimesed saavad aina vähem et mm, e-, üha vähem teravil jõuab otse inimestele ja tohutu hulk inimesi läheb iga õhtu e, köhja kõhuga maha, samas kui meie anname teravilja oma kanadele, lehmadele ja sigadele, et meie saaks liha ja nemad ei saaks midagi. või siis me oleme väga uhked oma biokütust kasutavate autode üle, neil pole midagi. mina sooviksin tõesti toetada Caroline Lukast e, loomatervishoiu kohta koha pealt, sest mm, kaks kolmandiku karja äh, loomadest kasvatatakse tööstuslikes äh, loomakasvatustest, kus nende heaolu ei ole sugugi mitte prioriteet ja kus nad elavad väga rasketes olukordades, äh, kus nad ei saa oma loomulikku, sugugi käituda nii, nagu neil loomulik on ja need olukord on väga raske. kui, kui ähm, on võimalik loomi pidada karjamaadel, siis on võimalik äh, geoloogilist jalajälge vähendada, inim-, loomadel on paremad elud ja kliimadele annab see, kliimale annab see samuti suurema võimaluse, aitäh. ja järgmine kõneleja on see, selle selja taga, kes barbikud korraldavad. Kris Davis, palun. tahate liha minna sööma, härra Davis? härra Davis, te olete järgmine kõneleja viimane pigem, enne kui saavad sõna meie paneeli esindajad ja toimub kohvipaus. saate aru, see Luksemburgi platsil toimuv grillipidu on jaa, ligitõmbav. aga ühesõnaga, Chris Davis kindlasti räägib hoopis teist juttu ja suur tänu ja suur tänu Paul Natalile, et ta siia jäi, et ma saaksin teda ikka täiega solvata ütleksin kõigepealt, et osa sellest arutelust on kunstlik, siin äh, räägitakse, et kas sa oled äh, karnivoor või taimetoitleja, enamus meist on kuskil seal vahepeal, on täiesti selged tervisega seonduvad põhjused, miks me peaksime maailmas lihatarbimist vara-, vähendama ja keskkonnapõhjused on ka ilmselged, aga tasakaalukus ja mõõdukus igas küsimuses. kõigepealt äh, ma tahaksin vabandada äh, kirde ingli- äh,, vabandust, loode Inglismaa haridussüsteemi puudujääkide osas, Äh, sellepärast et see toodab selliseid inimesi, kes arvavad, et üheksakümne kaheksandal, et aastal äh, üheksakümmend kaheksa maailma ajaloos oli ka soe aasta, see tähendab seda, et globaalne soojenemine on tsükliline, aga ühesõnaga ma tahaksin tõesti vabandada, et on olemas selliseid inimesi. sellised linnad, nagu esindan mina ja seesama härra Nuttall, Manchester ja teised linnad, et nendes linnades on linnaosade kaupa erinevused väga suured meie inimeste eluea osas ja osa sellest on kahjuks tõesti seotud toitumistavadega ja kahjuks väga paljud inimesed, kes elavad vaesemates oludes, söövad toitu, mille rasvasisaldus äh, on nii kõrge, et, et see viib suisa südamehaigusteni ja, ja madalama elueani. ja minu meelest see on väga tõsine küsimus. toitumistavad tuleb üle vaadata. vaestel inimestel Manchesteris ja Liverpoolis on õigus sama pikale elueale kui rikastel inimestel ja mul on väga kahju, et Ühendkuningriigi iseseisvuspartei härra Nathali ees, ees, eesotsas peab seda lihtsalt suureks anekdoodiks Uh, suur tänu, ma arvan, et äh, panu-, arutelu on olnud väga huvitav ning panelistid võib-olla soovivad nüüd äh, paar kolmest kolmeks minutiks sõna võtta. Äh, palun, kas meie Kreeka kolleeg soovib sõna võtta? No, like that, uh, issue... ma sooviksin ühel-, tulla selle juurde, millistes tingimustes loomad elavad. see on tõesti väga oluline küsimus. see on kultuuriline küsimus meil on vaja ka oma kultuuris väga palju muuta, sest äh, väga palju see, mis on meile kultuuriliselt äh, tavaks saanud, äh, tekitavadki kliimamuutusi. nii et vabandust, et ma sellest varem ei rääkinud, see on tõesti oluline küsimus. ja proua McGuinness, kas te soovite midagi lisada? tänan, esimees, ma ei räägi väga lühidalt ma ei kavatse paluda teilt mingisugust leebemat suhtumist. selge on see, et äh, väga palju on eriarvamusi selles küsimuses. Chris ütles möödunud nädalal, et ta ei söö liha, sinu sõnavõtt oli väga tasakaalustatud, ma olen täiesti nõus sellega, et, et rasvane äh, toit mõjub tervisele ha äh, halvasti, ma olen äh, Ehm, nõus, et kliimamuutuste küsimus on kesk, kõrgema kesk, keskklassi küsimus, ma tahaks, et see nii ei oleks. kuid kuna on nii palju erimeelsusi, kuna on nii palju ehm, radikaalseid eriarvamusi selles ehm, kojas, siis ma arvan, et me kokkuleppele ei jõua, mina olen tõesti põllumajanduskomisjoni liige ning Euroopa Liidus on loomade heaolu kohta kõige rangemad reeglid. meil ei tee samas midagi, et loomi kaitsta maailma tasandil, isegi Genfis üritatakse edasi minna vabaturuga. ning küsimus on selles, et meie rikkad ei maksa piisavalt äh, töö, toidu eest ja me ei äh, ähm, me ei aita farmereid, põllumehi selleks, et nad äh, toodaks, võttes arvesse meie nii-öelda uusi väärtuseid. ja mida see tähendab, see tähendab seda, et meie põllumehed peavad tootma üha rohkem üha vähema eest. nagu ma ütlesin, ma olen selle peale vihane me istume siin mugavalt Euroopa Parlamendis, me võtame vastu mehe, kes äh, ei söö liha, ta võiks süüa äh, rohkem liha kui meie kõik kokku. ta võiks meid kõik ilmselt kokku osta, kui ta tahaks kuid see sõnum, mille ta välja ütleb, äh, on sõnum, mille peab välja ütlema hiljem poliitikud, mina arvan, mõõdukus on kõige tähtsam. siin üks noor daam, proua Fitzpatrick, kes küsis teadusuurimuste kohta, jah, väga palju tehakse teadusuurimaid mu siin Euroopas kui Austraalias. me saame eh, teha, eh, me saame vähendada, eh, me saame vähendada oma panust, süüa vähemaks, vähem liha, mina söön liha, kuid ma söön, tahan samas kaitsta, kaitsta me saame kaitsta planeeti, süües vähem liha ja ma kavatsesin öelda kokkuvõttes, et äh, ma soovisin veel midagi lisada, aga ma ei lisa. suur tänu teile. mul on väga hea meel, et äh, arutelu on nii elav olnud. kokkuvõttes kõigil on ju oma arvamus selles küsimuses, me kõik sööme ju äh, iga päev, me, paljud meie seast tunnevad huvi ka selle vastu, mida me sööme. me peame äh, mõtlema äh, selle peale, millised keskkondlikud tagajärjed on sellel, mida me sööme. ma soovisin, äh, sooviksin tõstatada mõningad küsimused, mis äh, siin esile on kerkinud. esimene on väga oluline neist, see puudutab ähm, siis karjamaal toituvaid loomi, see on muidugi tähtis. kõige olulisem on see, et mm, kui suures skaalas on jätkusuutlikult võimalik äh, karjamaadel loomi toita, kui seda on liiga palju, eh, siis ei ole, eh, siis ei ole eh, karjamaadel enam võimet CO kahte neelata. tõepoolest, CO kaht, karjamaad neelavad väga palju CO kahte, kuid samas nad ei suuda seda lõputult teha. teine küsimus puudutab siis intensiivset karjakasvatust kuid mis, kuidas on kanade ja sigadega, mida teie arvates, mida teie arvates nemad söövad? Nad söövad kas eh, teri või soja, millised tagajärjed sellel on? see on samuti küsimus, mida me peame arvesse võtma. ei ole juttu ainult eh, lehm, eh, veistest ja lammastest, me räägime üldse elus loomakarjast. ma olen täiesti nõus sellega, et number kolmkümmend neli esitas väga huvitavaid kommentaare oleks vaja garanteerida, et kõigil on õigus tervislikule toidule. töödeldud toitud võivad sisaldada palju soola ja, ja külastunud rasva. meie oleme rikkad, me saame endale e, e, meid on haritud, et me vari-, valiks tervislikku toidu, teistel ei ole selliseid võimalusi, see pole õige. kõigil on õigus e, süüa tervislikku toitu, elada sama tervislikult kui meie ning vastates noorte farmerite esindajatele, on väga olulisi küsimusi, mis on seotud, eh, mis on seotud karjakasvatusega eh, ja selge on selline, eh, selge on see, et me saame anda loomadele sellist sööki, sellist sööta, mis nende liha kvaliteeti parandab. nüüd, mis puudutab taimetoitlaseid, Äh, siin mõned äh, olid pahased minu kommentaaride pärast, mina arvan, et me peaksime eristama liha ja piima, ma arvan, et me peaksime eristama äh, arenguriike ja arenevaid riike ja loomulikult on rikastes riikides väga lihtne tervislikult süüa, kuid vaestes riikides ei ole see tihti võimalik. sest tihtipeale on äh, on väga, on ähm, võimalus tervislikule toidule ligi pääseda väga-väga väike. ja ma tahaksin öelda, et see küsimus peaks edasi minema, seda peaks edasi arutama ma tahaksin paluda, et Euroopa Parlament võtaks neid küsimusi tõsiselt, ma paluksin, et te läheks tagasi oma koduriikidesse ja te võtaks tõesti neid asju tõsiselt. meil ei ole võimalik lubandada luksust öelda, et küll me, küll me lahendame selle asja, küll transpordi küsimus lahendatakse, küll luuakse autod, mis CO2 heitmeid ei tekita. me peame kõikides sektorites tegutsema selleks, et CO2 heitmeid vähendada. ma ei taha vähemalt, et öeldakse hiljem, et me ei proovinudki. Yeah, eh, suur tänu selle väga elava arutelu eest, tulemas on nüüd kohvipaus ning jätkame kell üksteist kolmkümmend ja siis on tänase hommiku teine osa algamas. suur tänu paneeliliikmetele, kõigile, kes võtsid sõna. kohtume veerand tunni pärast eh, siia saali, muuseas tuletan kõigile meelde, ütleb härra esimees, kohvitassidega ei lubata.

Starten wir mal hier. So. Ladies and gentlemen. Äh, daamid ja härrad, tere tulemast tagasi meie kuulamisele. räägime siis jätkuvalt äh, ülemaailmsest soojenemisest ja toidupoliitikast. pealkiri on sellele Vähem liha, vähem sooja. loodetavasti kohvi oli hea ja järgmine paneel. mul on väga suur heameel tutvustada teile siin äh, Oliver de Schutterit, kes on äh, õigustoidule eriraportöör ÜRO juures. me kõik äh, ootame põnevusega, mis teil on meile öelda ÜRO tegevuse kohta, milline on teie eriroll ja millised on teie nõuanded? suur tänu, proua esinaine. daamid ja härrad, mul on väga hea meel, et mind siia kutsuti et panustada Euroopa Parlamendi kuulamisele meie tarbimisvalikute osas, mis puudutab õigust toidule ja toiduga kindlustatust. minu meelest see arutelu toimub kõige paremal ajahetkel, mis on võimalik. kõigepealt kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa nägime ülemaailmset toiduhindade kriisi ja selle tulemusena on uuesti ja seninägematult hakatud mõtlema meie põllumajandustoodangu ümberkujundamisele ja seega meil on ees väga suured muutused. otsevälisinvesteeringud näiteks põllumajanduses on tõusnud perioodidel kaks tuhat kuus, kaks tuhat seitse kuni kolme miljardi USA dollarini, üheksakümnendatel aastatel oli sama arv ainult kuussada miljonit ja see on väga teretulnud areng, mulle tundub, et investeeringud põllumajandusse võivad väga jõuliselt mõjutada vaesuse vähendamise saavutamise eesmärkide poole jõudmist ja põhjus, miks toiduhindadega meil on täna selline kriis, on see, et üheksakümne kaheksa, tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel aastatel oli, tehti ebapiisavaid investeeringuid põllumajandusse, me peame enda käest küsima seega mitte ainult seda, kui palju raha suunatakse põllumajandusse, vaid küsima peab ka, millistesse tootmisstiilidesse, kuidas see mõjutab sissetulekut ja mil-, kuidas see mõjutab keskkonda. teiseks, valitsused on täna äh, järjest enam teadlikud sellest, et kliimamuutuste ja toiduga kindlustatuse vahel on seos, nagu me nägime alles hiljuti Ida-Aafrikas, Indias või näiteks Kesk-Ameerika piirkondades, keda puudutas El Niño fenomen, juba ohustabki kliima soojenemine tervete piirkondade jätkusuutlikkust ja seda, kui kas nad suudavad oma tänast põllumajandustoodangut äh, säilitada. Sahara-aluses Aafrikas ja ka Aasias mõjutab kliima soojenemine vihma hulka, see suurendab põuaperioode ja tõstab kesket, keskmist temperatuuri. järjest vähem äh, magevett on võimalik äh, kasutada põllumajanduseks. Ähm, äh, IPCC on teinud prognoose, et Lõuna-Aafrikas võib suisa viiskümmend protsenti ajavahemikus kaks tuhat, kaks tuhat kakskümmend äh, vihmaveepõhine põllumajandus äh, väheneda viiskümmend protsenti üldiselt meie ülemaailmne tootmissuutlikkus väheneb vähemalt äh, kolmkümmend protsenti aastaks kaks tuhat kaheksakümmend võrreldes aastaga kaks tuhat kuus ja suisa kuusteist protsenti, kui äh, senised praegu eeldatavad ähm, süsiniku ärakasutamise äh, ettevõtmised läbi kukuvad ja see oleks muidugi eriti kahjulik Aafrikale ja Ladina-Aafrikale. kuigi juba need prognoosidki on äh, tumedad, on nad siiski liiga optimistlikud, need ei võta arvesse äh, äärmuslikke ilmastikenähte, näiteks nagu üleujutused ja põuad mis otseselt äh, on ju näiteks äh, muutuvast kliimast. ei võta arvesse ka seda, et tõusvad äh, meretasandid võivad rannikualased mageveed soolastada. see ei võta arvesse ka, mida tähendab vee tähendab, mida tähendab kastmisele see, et põllumajandus väheneb. me näeme üleujutusi Himalaja piirkonnas juba täna äh, ja see tähendab seda, et äh, jõgede äh, äravool ei suuda selle uue veega toime tulla ja üleujutused on tulemuseks. Äh, ja see tähendab seda, et põllumajad ujutatakse üle ja, ja teravilja ja sa-, või tähendab, ja saagikus võib Aasias Kesk, Kesk- ja Lõuna-Aasias väheneda aastaks kaks tuhat viiskümmend kolmkümmend protsenti ja lisaks sellele on erosioon arenemas väga kiiresti no muidugi ähm, äh, põllumajandus on äh, kliimamuutuste ohvriks, aga see on ka süüdlane, seega investeeringud äh, põllumajandusse arvestades keskkonnadimensiooniga on ülivajalikud. Eh, mitte jätkusuutlikud põllumajandustoodangu tavad ja tarbimistavad kiirendavad kindlasti eh, kliima soojenemist. tänapäevane põllumajandus, kaasaegne põllumajandus annab suisa neliteist protsenti eh, globaalsetest heitkogustest. maakasutus, sealhulgas metsade raadamine annab omalt poolt veel üheksateist protsenti ja kuigi metsadel on ju ometigi süsinikdioksiidi püüdjatena oluline roll, Nad äh, seovad suisa nelikümmend viis protsenti maakera süsinikust, hävitatakse neid väga suures koguses praegu. üks küsimus aga äh, süstemaatiliselt on välja jäänud rahvusvahelistest aruteludest äh, ülemaailmse toiduga kindlustatuse osas. see tähendab seda, et kuidas tarbimistavad rikastes riikides mõjutavad meie tarbimistavasid, kuigi see, need tarbimistavad äh, panustavad oluliselt sellesse olukorda, toit, mida me sööme, mõjutab otseselt seda, kuidas me toit, tootu toodame. kui äh, meie kasvav nõudlus liha järele on tohutult negatiivseks aspektiks, mida ei arvestata praegu toiduhindades. see neliteist protsenti kasvuhoonegaase, mida annab põllumajandussektor, nendest äh, taimekaitsevahendid annavad kolmkümmend protsenti, kuid karva, karja kasvatamine teine kolmkümmend protsenti. kahe tuhande kuuenda aasta uuringus Livestock's Long Shadow, mis on FAO uuring, seal öeldi, et kokku, arvestades nii metsade vahamõõtmist rohumaade loomiseks, tähendab seda, et ähm, karjakasvatus annab kaheksateist protsenti CO kahe heitkogustest, mis on peaaegu võrdne transpordi heitkoguste määraga. selleks, et äh, teravilja kasvatada karjale, äh, selleks kasutatakse seitsekümmend protsenti kogu maadest, kolmkümmend protsenti suisa maakera pindalast karjakasvatus ainult ise annab kakskümmend kuus protsenti juba äh, jäävabadest maakera piirkondadest ning rohumaade järjest laienemine on peamine põhjus, miks metsi maha võetakse, eriti just nimelt Amazoni piirkonnas. see ei ole parim võimalus, kuidas oma väheseid loodusressursse hallata. selle aasta alguses Äh, avaldas ÜRO keskkonnaprogramm raporti äh, Keskkonna roll tulevaste toiduainete kriiside ärahoidmiseks. seal märgiti, et ähm, liha tarbimise vähendamine tööstusriikides äh, ja ta piiramine kahe tuhande viiekümnendaks aastaks kolmkümmend seitse koma neli inimese kohta mis oleks kahe tuhande aasta taseme, suudaks, äh, see tähendab seda, et äh, me äh, paista, paiskaks õhku nelisada miljonit me, vabandust, me vabastaks nelisada miljonit tonni teravilju, mis annaks süüa ühe koma kahele miljardile inimesele. kahe tuhande viiekümnendal aastal kasutatakse äh, ära äh, üks koma viissada seitsekümmend kolm miljonit tonni äh, teravilja mittetoidulistel eesmärkidel, millest üks koma nelikümmend viis miljonit läheb loomatoiduks, mis samas annaks süüa nelja koma kolmekümne viiele miljardile inimesele. ja need ei ole mitte ainsad keskkonnamõjud loomakarja kasv, suurendamisel. liigne liigne lehmade ja, või veiste ja, ja kitsede karjatamine hävitab ähm, taimed ning tekitab erosiooni. ja ärgem unustagem, et maailma veisepopulatsioon on kasvanud seitsesaja kahekümnest miljonit tuhande üheksasaja viiekümnendal aastal ühe koma viie miljardini kahe tuhande esimesel aastal. Ähm, lambaid ning äh, kitsi äh, on ähm, viie, oli viiekümnendal aastal üks koma neli miljardit, praeguseni on neid, praegu on neid üks koma seitsekümmend viis miljardit. see tähendab ta, see on toonud kaasa ähm, äh, üliintensiivsele karjamaadel kasvule ning see tähendab seda, et kahekümnend, äh, et me oleme kaotanud umbes kuussada kaheksakümmend miljard, miljonit hektarit, mis on kakskümmend protsenti ähm, karjamaadest kogu maailmas. loomulikult on tegu väga kompleksse küsimusega ning arvesse tuleks võtta ka teisi fakte. karjaloomad, ähm, farmiloomad kasutavad viis kalorit iga äh, toodetud piima või lihakalori kohta. Indias on seda vähem kui üks koma viis kalorit, Keenias, kus inimesed, äh, kus vabandust, veised ja teised karjaloovad ei söö mitte äh, teravilja, vaid rohtu, annavad rohkem kaloreid, kui nad tarbivad ise, samuti on oluline teada seda, et karjakasvatus äh, annaks äh, sissetulekud umbes miljardile inimesele maailmas, kes äh, moodustavad umbes kolmandiku vaestest äh, maapiirkondades. me peaksime, see tähendab seega mõtlema selle peale, millised erinevad võimalused on liha tootmiseks, kuidas me saaksime piirata liha tarbimist, kuidas me üleintensiivset karja, karjapidamist vähendaksime, kuidas me saaksime kasutada teravilja inimeste, mitte loomade toitmiseks Need on erinevad äh, tasa, erinevatasalised mõjud ning äh, tekitavad erinevaid küsimusi, nii see puudutab ka erinevaid kogukondi, seda nii tootmise kui tarbimise äh, küsimustes. minu jaoks on igatahes selge, et me ei saa defineerida kvantitatiivseid eesmärke toidu tootmisel, nagu näiteks vajadus suurendada liha tootmist kahesaja miljoni tonnini, et jõuda neljasaja seitsmekümne miljoni tonnini kahe tuhande viiekümnendaks aastaks see on üks eesmärkidest, mille eh, rahvusvaheline eh, toiduorganisatsioon paika pani eh, oma tippkohtumisel toidu turvalisuse kohta. see on eriti oluline, võttes arvesse, kuidas toidu, toitumisspetsialistid pidevalt hoiatavad, millised tagajärjed, harvad tagajärjed on liigsel lihasöömisel ma tervitan soojalt tänast arutelu, inimõigusi võib arendada ainult siis, kui murtakse tabusid kui inimesed, kes on kõige julgemad meie seast ja kõige targemad meie seast, esitab, julgevad esitada küsimusi, mida teised ei soovi tõstatada. sellega seoses ma sooviksin tänada äh, Euroopa Parlamendi presidendi Buzekit ja asepresidenti Edward Macmillan Scotti selle eest, et nad selle kuulamise korraldasid ning ma ootan huviga meie edasist koostööd Euroopa Parlamendiga samas küsimuses. Eh, suur tänu, härra De Schlüter. nüüd teile informatsiooniks, kes ei eh, tunne doktor De Schutteri karjäärikäiku. ta ei ole mitte ainult eriraportöör ÜRO juures õigus toidule programmi osas, vaid eh, professor De Schutter on ka Euroopa sõltumatute ekspertide inimõiguste ekspertide grupi looja siin on töö, on kaastegev paljudes Euroopa ülikoolides, nii et suur tänu, et leidsite aega tulema meie ette esinema ja tõesti, õigus toidule on inimõigus. daamid ja härrad, väga lühikene paus selleks, et teised kõnelejad saaksid kohale aseda ja kohe jätkame. jääge palun saali paar hetke ainult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 Uh, daamid ja härrad, meie tänase kuulamise viimase osa juurde läheme ja minuga on liitunud kaks äh, suurt äh, võitlejat, kes võitlevad äh, vähema lihasöömise eest, mõlemad on taimetoitlased. mina ei söö ainult liha ja esimene kõneleja selles osas on doktor Bechvari kõik, kes on keskkonna ja kliima soojenemise temaatikaga üritanud tutvust teha, teavad seda suurt legendi. ta on äh, ra-, valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli juht This... Uh, suur tänu selle suure privileegi eest, austatud daamid ja härrad, parlamendisaadikud, meediaesindajad, kallid sõbrad, kolleegid. see on minu jaoks erakordne au osaleda teiega tänasel kohtumisel ja rääkida millestki, mida mina pean inimkonna tuleviku jaoks väga oluliseks ja kogu selle planeedi liikide heaoluks ülivajaliseks. mina isiklikult olen veendunud, et kliimamuutuste probleem on jõudnud täna sellistesse proportsioonidesse, et seda ei saa enam eirata Kopenhaagenis järgmisel nädalal on toimumas osapoolte konverents ja me tõesti loodame, et sellest tuleb välja üks tõsine kokkulepe ja et kõik riigid maailmas, kes suudavad midagi ära teha, mitte ainult ennast kohandades kliimamuutustega, vaid kes tõesti heitkoguseid teatud aja jooksul suudavad ka kärpida ja piisaval tasandil, siis on tõesti midagi erakordset saavutatud ma olen veendunud, et lisaks sellele, mida äh, rahvusriigid ja valitsused saavad teha, peame meie üksikisikutena ja ühiskonnaliikmetena äh, ka äh, palju ära tegema üksik, üksikisiku tasandil. Kandil oli üks väga oluline põhimõte elus, ta ütles nimelt, ole selleks muutuseks, mida sa tahad maailmas näha ja kui inimesed tema käest küsisid, mis on tema sõnum äh, ümberkaudsetele, ta ütles, et minu elu ongi selleks sõnumiks. ja seega, kui me tõesti arvame, et me peame tegutsema selleks, et äh, selle kliima soojenemise kasvavale probleemile piir panna ja et äh, panna piir sellele suurele väljakutsele, mis mõjutab mitte ainult meie põlvkonda, vaid ka meie lastelaste põlvkonda, siis me peame selleks, et oma eluajal midagi saavutada, tegutsema väga kiiresti. ma tahaksin keskenduda sellele, et eluskarja äh, tootmissektor on üks nendest aspektidest, kus suured muutused on võimalikud. ma ei soo-, paku välja siin mitte midagi radikaalset, mitte midagi, mida oleks, tuleks ja saaks teha äh, Äh, üleöö, vaid ma tahaksin, et me asuksime sellele teele, mis viiks meid selle konkreetse ähm, äh, karjakasvatuse tsüklis äh, heitkoguste kärpimisele. me suudame tõesti siin muutusi sisse viia. miks peaks keskenduma just nimelt sellele sektorile? sellepärast et, et kaheksakümmend protsenti põllumajandusest pärit heitkogustest tulevad peaasjalikult eluskarja kasvatamisest ning Maailma Toiduorganisatsioon on öelnud et, et umbes kaheksakümmend et kõik, et peaaegu kaheksakümmend protsenti inimtekkelisest kliima soojenemisest sajaaastase ähm, perioodi jooksul, nimelt teatud taskustes äh, on arengud kiiremad, aga võtame sajaaastase äh, perioodi siis, siis üheksa protsenti tuleb äh, karjakasvatusest, mis on küll väike, protsent, kuid sellest kolmkümmend protsenti metaani kujul ja kuuskümmend viis protsenti vastikust. eluskarja tootmine vastavalt FAO-le on äh, üks kõige olulisemaid keskkonnaprobleemide põhjustajaid. see peaks olema poliitika keskmes, kui me räägime maa äh, kvaliteedi kahve, kehvenemisest, äh, kliima soojenemisest ja õhu saastamisest, see viib ka veepuuduseni ja vee äh, probleemideni, nii et kindlasti on see, et elukarjasektor on kõige suurem maakasutaja nii-öelda. karjakasvatus annab seitsekümmend protsent, võtab seitsekümmend protsenti kogu põllumajanduslikust maast ning kolmkümmend protsenti Äh, maakera äh, pinnast. tõsi on ka see, et viimastel aastakümnetel on mitmed riigid oma toot-, lihatootmist laiendada ja eluskarjatoodete tootmist laiendada. näiteks äh, seitsekümmend protsenti Amazoni endistest metsaaladest on nüüd rohumaad karjakasvatuseks ning teraviljapõllud söödatootmiseks on väga laiad alles hiljuti, teil on veel võib-olla meeles, et mõned Ladina-Ameerika riigid kannatasid tohutute äh, välisturgude kriiside, valuutaturgude kriisi tõttu ja otsustasid äh, siis äh, vastavalt nõudluse suurenemisele hakata sissetulekut teenima hoopis karjakasvatusega ja see viis selleni, et väga suured metsaalad võeti tühjaks ja muudeti need siis rohumaadeks tuletaksin ka meelde, kui veemahukas see sektor on. näiteks üks äh, kilogramm liha, et seda toota, selleks on vaja umbes kolmkümmend liitrit vett. riisi puhul äh, lamm, lammaste puhul üle kolme tuhande, sealiha äh, puhul üle nelja tuhande, loomaliha viisteist tuhat liitrit. seega maailm, mida ohustab kliimamuutus viib selleni, et äh, veenappus äh, tabab paljusid äh, maapiirkondi ja meie oma paneelis oleme öelnud, et juba Aafrikas aastaks kaks tuhat kakskümmend on, saab olema seitsekümmend viis kuni ähm, kakssada viiskümmend miljonit inimest, kes elavad veenappuses tänu kliima soojenemisele, nii et kui me oma tootmist jätkuvalt intensiivistame, lihatootmise puhul, siis on täiesti selge see, et veepuuduse probleem ainult suureneb ja seda kõike tuleb näha selles valguses, et on terve rida inimesi väga palju, kes on alatoidetud, kellel ei ole piisavalt toitu, kuid äh, palju äh, toidu tootmisest tegelikult äh, suunatakse hoopis lihatootmisesse. näiteks teraviljakasvatusest väga suur osa läheb loomasöödaks kui see nii ei oleks, siis äh, toiduga kindlustatus maailmas oleks palju parem ja inimesed oleksid toidetud. kolmandik äh, meie terasaagist ja üle üheksakümne protsendi soojavalkudest kasutatakse loomasöödaks, see on ikkagi väga suur osa. ja põhimõtteliselt läheb see kõik ju loomadele, mitte inimestele. vaatamata äh, lihatootmise iseloomulikele puudujääkidele ütleksin ma veel nii palju, et läheb üle kümne kilogrammi loomasööta ja peaasjalikult on tegemist teraviljasöödaga, selleks et ühte kilogrammi loomaliha toota. kui me võrdleme seda nüüd sooja alternatiividega, siis tofu burger äh, annab äh, heitkoguseid kümme korda vähem kui äh, lihaburger. ütleksin ka veel nii palju, et kui liha tarbitakse vähem, on sellel väga suured äh, eelised ja kui äh, ma olen rääkinud avalikkuse ees üle terve maailma, olen ma alati rõhutanud seda, et liha tarbimise vähendamine on kasulik teie tervisele ja planeedi tervisele. mul on väga hea meel, et äh, just siinsamas riigis, kus me praegu asume, paar kuud tagasi rääkisin ma Gendi linnas kes äh, oli väga rahul äh, ettepanekuga alustada liikumine, mille kohaselt üks äh, päev nädalas jäetakse lihavabaks. ja mina tahaksin toetada seda, mida Sir Paul McCartney on juba rääkinud mõnda aega, et me peaksime võtma tõesti ühe päeva nädalas ja jät-, ja mitte sööma siis liha. täna on üle kahekümne miljardi looma ja linnu, mis ära süüakse kakssada viiskümmend miljonit äh, tonni äh, toodetakse igas, toodetakse liha, mis on äh, kaks korda rohkem kui tuhande üheksasaja viiekümnendal aastal ja mulle tundub, et meie vanaisad olid ka tugevad mehed ja ei ole mitte mingisugust mõtet rääkida siin sellises kontekstis seda, et lihavalgud on vajalikud selleks, et tervislikkust tagada inimeste seas ausalt öeldes, kui mind selliste aspektidega rünnatakse, siis ma ütleksin, et ma viitaksin teie tähelepanu kahele spetsialistile, kes elavad väga hästi eh, taimetoitlastena. Eh, nimelt siis elevandid ja hobused. Nemad saavad kõik eh, oma vajalikud ained kätte just nimelt taimedest. Uh, tahaksin öelda, et väga paljud kuulsad inimesed ajaloo vältel on pööranud tähele, on olnud taimetoitlased, näiteks mõned tsitaadid, näiteks Albert Einstein ütles, miski ei, ei aita inimest, miski ei aita inimese tervist paremini kui te-, taimetoitlus te,, taimetoit. seda, selles osas avaldati artikkel ka Lancet meditsiiniajakirjas Tolstoi ütles, et kui inimene soovib tõesti head elu elada, siis tema esimene õige samm selles osas on loobumine toidu, eh, loomad, loomsest toidust loobumine. Sir, Sir Paul McCartney ütleb kindlasti teile veel midagi, taimetoitlus eh, võitleb eh, kliimamuutuste, nälja ja julmuse vastu. nii et tahaksin öelda, et just selleks, et võidelda kliimamuutuste vastu, on väga lihtne lühiajaline meede, mida, millega me kõik saame panustada selleks, et et päästa tulevased põlvkonnad kliimamuutuste tagajärgedest ning veel lõputuseks üks sõna, kui me jätkame eh, selles suunas, kus me praegu oleme läinud, siis eh, kliimamuutuste mõjud minu arvates, kes mina, kes ma rääkisin kahekümne teisel septembril ÜRO-s üle saja riigijuhi ees võib äh, mõjutada elu majanduslikult, poliitiliselt äh, ja, ja sotsiaalselt üle kogu maailma. minu enda hinnangul on tõsises ohus äh, umbes tosinkond riike, kes võivad läbikukkunud riikideks osutuda see tähendab seda, et see mõjutab kogu inimkonda, sest äh, see tähendab seda, et need riigid hakkavad äh, importima, eksportima äh, narkootikume, relvi ja terrorismi. me peame oleme kõik osa, rändajad selles kosmoselaevas, kui me soovime äh, Eh, kui me tahame, et temperatuur ei kergeks veel kahe kraadi võrra, siis me peame vähendama kasvuhoone gaase ja ma tahaksin teile veel kord öelda, et liha tarbimise vähendamine oleks äärmiselt efektiivne võimalus seda teha, aitäh teile! suur tänu. suur tänu kõige sellest, mida sa teed. ja nüüd ma ütlesin, et äh, meil kõneles siin tõeline legend, Sir Paul McCartney on midagi enamat kui legend. on superstaar. ning ta katkestas oma Euroopa turnee, ta oli eile Hamburgis, ta läheb täna õhtul Berliini olen väga tänulik talle sellest, et ta siia tuli ja sellest, et ta pühendab ka oma aega ja energiat äh, sellisele, äh, sellisele äh, nähtusele, millesse ta ise usub. ta ütleb, et me saame kõik teha isikliku panuse selleks, et vähendada globaalset soojenemist, süües vähem, vähem liha. Paul on on äh, maailma kõige populaarsema laulu autor, mille nimi on Yesterday eile. täna räägib ta homsest. Teie ja teie laste tulevikust. Sir Paul McCartney, teil on sõna. suur tänu teile suur tänu, et te mind täna siia kutsusite. ma räägin siin esindades kampaaniat, millega me tegime algust Suurbritannias, mille nimi on Lihavaba esmaspäev. kuidas ma sellega üldse eh, kokku puutusin, selle kampaaniaga? ma lugesin lugu ÜRO eh, raportist mis äh, avaldati kahe tuhande kuuendal aastal, mille pealkiri oli Elus karja äh, pikk vari. see huvitas mind sellepärast, et selle autoriks ei olnud taimetoitlased. kui selle oleks, autoriks oleks olnud taimetoitlased, siis oleks inimesed öelnud, et no muidugi, mida nad ikka öelda oskavad. kuid äh, tegu oli täiesti tavaliste inimestega. Need olid inimesed, kes, kelle toitu laual ei puudunud liha. see tundus äh, mulle huvitav, nii et ma kirjutasin äh, riigipeadele öeldes, et äh, te mõtlete, et mina laimetoitlane ütlen seda, et te arvate, et ma räägin seda juttu, mis mulle väga südamelähedane on, kuid tegelikult selle artikli autoriks ei olnud mina. ja see on, tegu on faktidega, mille on kokku kogunud ÜRO ning pärast seda äh, Eh, on avaldatud veel väga palju erinevaid uurimusi ja raporteid New York Timesis, eh, Timesis eh, sellel samal teemal. nii et tegu, tõesti, tegu on kiireloomulise küsimusega, peame reageerima. miks peab seda tegema? nagu doktor Bachari seda siin ütles elusloomatööstus tekitab rohkem kasvuhoonegaase kui kogu transport, äh, autod, rongid, lennukid ja nii edasi meie arvasime, et nemad on need kõige pahemad, kuid tundub, et äh, tegelikult elus karjatööstus äh, tekitab rohkem kasvuhoonegaase. see puudutab ka loomulikult metsade raadamist öeldakse, et kuus, igas minutis kaob äh, kuue jalgpalli väljaku võrra metsa, see selleks, et kasvatada loomatoitu. nüüd äh, vett selleks, et ühte hamburgerit toota, äh, läheb sama palju vett kui neljatunnise duši allkäigu jooksul. nii, et need on väga huvitavad faktid mul äh, oleks väga hea meel, kui need faktid ei vastaks tõele, sest ma võiks siis jätkada samas vaimus äh, igavesest ajast igavesti, me peaks selle küsimusega üldse tegemist tegema. kuid äh, tegelikult äh, mina olen veendunud, et see on tõsi ja sellepärast ma siin täna olen eluskari on kaheksa protsenti, tarbib kaheksa protsenti maailma veest ning samuti on tegu ka suure veereostajaga. see tähendab hormoonid, antibiootikumid, loomasõnnik ja nii edasi, samuti pestitsiidid ja väetised. looma söödal endal on väga suur ökoloogiline jalajälg Eh, see eh, puudutab muidugi ka transporti. Eh, väga suur hulk teraviljast läheb loomasöödaks, üle üheksakümne protsendi sojaubadest läheb loomasöödaks see tähendab nelikümmend kalorit fossiilkütust selleks, et ühte loomaliha kalorit luua ja väidetavalt kaks koma kaks kalorit selleks, et selleks, et, et ühte kilo liha toota. vot me teame, kuidas lehmad seedivad, nad mäletsevad ja see tähendab seda, et nad ühtlasi ka rõhitsevad, see tekitab aga metaani. nii et metaani molekul sisaldab äh, kakskümmend üks korda äh, rohkem sooja tekitavaid äh, molekule kui, kui CO2 ning ta jääb atmosfääri üheksast kuni viieteistkümneks aastaks, seda on väga palju. me tekitame väga palju metaani. Need andmed avaldati ka Science Worldis kahe tuhande teisel aastal. samuti tekitab see väga palju lämmastikdioksiidi mis on kolmsada kümme korda eh, võimsam ja mis jääb eh, samuti kesk, eh, atmosfääri saja neljateistkümneks aastaks. nii et need heitmed, mis praegu atmosfääri satuvad, jäävad sinna veel aastakümneteks. mida teha? ma arvan, et inimesed on üsnagi segaduses selles osas, mida nad teha saaks. inimesed soovivad midagi enda poolt ära teha, nad soovivad panustada, kuid nad ei tea mida teha. meie soovitame, et vähemalt ühel päeval nädalas ärge sööge liha, seda ei ole tegelikult väga raske teha. tegelikult on see üsna huvitav, kui sa selle asja sees juba oled. meie soovime eh, lihavaba esmaspäeva, kuid see võib olla ükskõik milline päev. kuid eh, minu jaoks on huvitav küsimus see, et tegelikult on see täiesti saavutatav, kui te ütlete inimestele, et hakake taimetoitlasteks, siis väga paljude jaoks on see väga raske. see tähendab seda, et sellesse peab kirglikult uskuma, peab hoolima kuid kui te ütlete inimesele, et ühel päeval nädalas ärge sööge liha, enamusel on olnud võib-olla väga ehm, metsik nädalavahetus, pärast seda nad lähevad, eh, nad lähevad eh, jõusaali, eh, siis noh, võib-olla esmaspäev oleks hea päev selleks, et, et vahet teha liha söömises vanasti me ei tegelenud äh, jäätmete käitlusega, kuid nüüd on see saanud täiesti tavaliseks osaks meie argipäevast. Äh, samuti ei, ei, elektriautod ei olnud eriti, ei pakkunud eriti suurt huvi, nüüd on nad väga populaarsed. me üritame midagi teha, ma arvan, et üks äh, lihavaba päev aitaks kokku hoida äh, tuhande, sama palju kui äh, kokku hoida tuhande millise autosõidu pealt. meil on siin Genti näide Ameerika Ühendriikides Baltimore'il on selline koolisüsteem mis tähendab siis seda, et kaheksakümne tuhandel lastel on nädalas üks lihavaba päev. Rootsi on hakanud märgistama eh, toidupakendeid, eh, et nad näeks, eh, milline ökoloogiline jalajälg neil toiduainete, selle toiduaine valmistamisel on, inimestel on seega suurem valik. inimestel on teadmus, teadmine sellest, et äh, selle hamburgeri tootmiseks äh, on tekitanud nii ja nii palju kasvuhoonegaase, vähemalt inimene saab vaadata neid tooteid ja öelda, ma kas tarbin neid või mitte. see aitab meil osta vastutustundlikult. Sao Paulos äh, Brasiilias, mis Brasiilia on tohutu liha eksportija, on isegi neil lood, loodud lihavaba päev ning Suurbritannias on üsnagi palju koole, ähm, mis selle kampaaniaga soovivad ühineda ja siin on avaldatud muret, et vanemad kardavad, et tegu, et me üritame seda küsimust poliitiliseks muuta, kui tegelikult tagasisidet ei ole sugugi olnud. kõik on väga rahul, sest kõik tahavad oma panust osutada, lapsed on rahul, sest tegu on nende tulevikuga. me alati eeldame, et lapsed on noored ja lollid. Nad ei ole. Nad saavad aru, et tegu on nende koduplaneediga, see jääb nende kätesse, kui meie tekitame paksu pahandust, siis nemad peavad sellega elama e, lapsed on kaasatud sellesse programmi, nad saavad sellest aru ja nad on selle ideega nõus. tegu on ju nende koduplaneediga. meie kui lapsevanemad üritame teha kõike võimalikku oma laste heaks igal võimalikul viisil ning e, me peame võtma vastutused tuleviku pärast, me oleme vastutavad oma laste tuleviku eest, me oleme neile seda võlgu. ja nagu härra Bachari ütles, on tervise küsimus teine eh, oluline aspekt. Eh, maailma Vähiliit on eh, kutsunud üles vähendama punase liha tarbimist see on nii laste kui täiskasvanute tervise huvides. et mida saab teha Euroopa Parlament ja mida saavad maailma valitsused teha? mina teeksin ettepaneku, et nad võiksid toetada kodanikke, et nad vähendaks oma liha tarbimist, sest siin on tekkinud uued eetilised küsimused. ei ole väga eetiline vaadata neist küsimustest mööda. tegu ei ole enam isikliku valikuga. see mu-, mõjutab kogu planeeti. me peame selle peale niimoodi mõtlema. kui tekib kriis, kui Äh, kriis tekkis minevikus, siis äh, parlamendid äh, tegelesid sellega. kui te mõtlete näiteks Londonis või Los Angeleses, kui mina kas-, üles kasvasin, siis igal talvel oli ajakirjanduses pilte Londoni sudust ja seda nimetati hernesupiks. see tundus täitsa tavaline olevat, milleks selle pärast muretseda? sa ei näe isegi kätt silme ette tõsta. kuid äh, kui surmajuhtumeid tuli aina juurde, kui hakati aru saama, kui ohtlik see kõik on, äh, siis hakati sellega tegelema ja nüüd on Londonist saanud puhas linn see on äh, näide sellest, et kui midagi pidi ära tegema, siis ka tehti või näiteks äh, äh, avalikus kohas suitsetamine. meie kodus näiteks suitsetati, igas kodus, igal perepeol suitsetati. minu mõlemad vanemad suitsetasid, minu ema suri vähki, mina ei mõelnud selle peale üldse, ma suitsetasin ise väga pikka aega. aga kui meedikute arvamus äh, Eh, koos paljude haiguste esile kerkimisega, mis olid seotud passiivse suitsetamisega, siis otsustati, et sellega pidi midagi peale hakkama, valitsused otsustasid, et pidi kuidagi reageerima, me otsustasime, et eh, näiteks selles kojas ei tohi keegi suitsetada, peab välja minema suitsetama, me aktsepteerisime seda. see on tohutu muutus ja see ei ole sugugi mitte populaarne. nii et planeedi tuleviku nimel on ka see samm oluline ma arvan, et parlament saab aidata inimesi, e, et nad saaks aru, kui lihtne on vähemalt korra nädalas mitte liha süüa. teine võimalus midagi teha on aidata e, e, põllumehi, see küsimus kerkib pidevalt esile. Öeldakse, et kui ähm, elavkarja kasvatatakse vähem, siis see äh, on raske löök põllumeestele, kuid äh, parlament, äh, valitsused peavad aitama põllumehi, et nad võtaks kaasa uusi tootmismeetodeid, seda on ajaloo vältel pidevalt jooksunud, me oleme johtunud, me oleme muutnud vajaduste korral, praegusel hetkel on eluliselt tähtis muudatusi läbi viia tuleb selgitada põllumeestele, mida nad saavad toota, kuidas on endiselt võimalik saavutada samasugune tootlikkus. me peame seda tegema erinevatel viisidel, me peame kohanema. mina ise elan, elan mahetalus ja kui ma seda hakkasin tegema, hakkasid äh, kohalikud ümberkaudsed farmerid mind hullumeelseks pidama, nad ütlesid, et see niikuinii nii ei toimi. enam nad nii ei ütle. Nad on nõus, sest nad äh, avastavad, et äh, mahetoidu eest saab head hinda küsida. väga paljud nende seast muut-, muudavad oma tegevust selles ongi saladus. minu ettepanek oleks, et esmaspäev, esimene samm oleks es, lihavaba esmaspäev või lihavaba päev lihtsalt nädalas see ei ole midagi uut tegelikult, selline nähtus on on olnud äh, tõesti olemas juba minevikus, neljakümne seitsmendal aastal president Truman oma esimeses televisioonipöördumises Ameerika rahvale rääkis äh, kriisist Euroopas ning rääkis sellest, kuidas ameeriklased saaks aidata. et ol-, rääk-, ta rääkis sellest, et on vaja aidata toiduabi osutada, tema soovitas ja seda neljakümne seitsmendal aastal, et eh, eh, nad ei peaks teisipäeviti liha sööma, ta läks veelgi kaugemale. ta soovitas, et et neljapäeviti nad ei tohiks süüa kana, linnuliha ja mune. me unustame ära, et selliseid samme on minevikus juba astutud. me peame mõtlema ka vaesuse peale kogu maailmas. üks koma neli miljardit inimest elab eh, äärmises vaesuses tegu on keerulise sotsiaalse küsimusega ning äh, mina arvan, et üks parimaid äh, võimalusi midagi teha on vähendada liha tarbimist. ma rääkisin Al Gore'iga sellest, tema on väga tuntud oma vaadete äh, pärast globaalse soojenemisega võitlemisel ja ta ta palu-, ma palusin luba tema avaldus siin ette lugeda, ta ütles, üks äh, kliimakriisi põhjusteks äh, on äh, see, et me aina enam sööme liha üle kogu maailma, eriti võttes arvesse, et elus karja kasvatatakse tööstuslikult ja see tähendab seda, et, et et eraldatakse teineteisest loomad ja taimeid, samuti tähendab see seda, et kuus tuhat gallonit vett läheb eh, looma peale, see tähendab ka seda, et loomseid jäätmeid on väga palju ja neid tuleb kasutada, neid tuleb käidelda hiljem kui toksilisi jäätmeid mina ei ole, Äll ütleb, mina ei ole eh, taimetoitlane, kuid ma aktsepteerin teaduslikke eh, tõendeid selle kohta, et kasvavad mm, vähijuhtumid eh, on ja südamehaigused on seotud liigse lihasöömisega. see tähendab seda, me peame seda trendi, selle trendi muutma, me peame olema vastutustundlikud me peame looma eh, kõikehõlmava strateegia, vähendamaks eh, kliima soojenemist ja samal ajal ka eh, toet-, parandamaks inimeste tervist. nii et kokkuvõttes ma kutsun teid kõiki üles, et te osutataks omapoolse panuse, tehke seda oma ini-, oma kodanike jaoks, pärast oma inimest, pärast oma laste pärast, selle planeedi pärast, kus lapsed elavad. nii et lihavaba esmaspäeva nimel, aitäh! suur tänu, Paul, äh, selle eest. olete te nõus või mitte? meie tänane kavatsus oli tähelepanu alla tuua elukarja kasvatamise küsimus, äh, liha tootmine, selle mõju tervisele ja muidugi keskkonnale. ning äh, Sir Paul ja härra Bashari ja mina allkirjastasime selle kuulamise lõpuks ühtse resolu-, ühtse avalduse alla, loen selle kiiresti ette, ütleb härra esimees, me oleme väga tänulikud, et Euroopa Parlament selle kuulamise korraldas, me märgime, et Lissaboni lepingu jõustumisega sai Euroopa Parlament endale ühisvastutuse koos Euroopa Liidu valitsustega edendada selliseid meetmeid rahvusvahelisel tasandil, eh, mis lahendaksid regionaalsed või maailmatasandi kliimaprobleemid, eriti kliimamuutuste vastane võitlus ning me kutsume üles liikmesraek- li,, äh, vabandust, rahvasaadikuid vastama nendele nõudmistele, mis esitasid eksperdid siin täna ja tarbima maailmas vähem liha. me kutsume kõiki valitsusjuhte ja Kopenhaagenis osalejaid kohandama oma põllumajandust, arengupoliitikat, äh, tervis, rahvatervisepoliitikat selleks, et äh, arvestataks selle rolliga, mida elluskarja kasvatamine omab keskkonnale, me kutsume nii Euroopa kui ka maailma valitsusjuhte võtma ja ettevõtteid võtma üle äh, ühe lihapäeva põhimõte ja et töötajad siis üks päev äh, ei sööks liha ja me tahame, et kodanikud võitlemaks kliima soojenemisega valiks ühe päeva, mil nad liha ei söö. kallid kolleegid, sõbrad, me oleme täna näinud ette teie toitumisele ka eri aspektid, pooled sööklas pakutavatest roogadest on lihavabad, väike samm nii et ma tahaksin tänada kõiki kohtumisel osalejaid, tänan ka televaatajaid, kõnelejaid, kes osalesid täna hommikusel paneelil, ma tahaksin tänada kõiki öö, öö, meie meeskonnaliikmeid ja sööklameeskonda ka samuti, aga eriti tahaksin tänada meie viimast kahte kõnelejat, härra Bashvarit ja Sir Mac-, Paul McCartney.